Millinari raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös. kõigepealt saab sõna raportöör, teil on neli minutit. proua volinik, soolise võrdõigluse lõppeesmärk on jõuda tõelise soolise võrdõiguslikkuse meie ühiskonnas et jõuda nende konkreetsete mõteteni, kuidas tagada sooline võrdõiguslikkus, me peame jõudma inimeste mõtetesse ja südametesse. sooline võrdõiguslikkus peab olema loomulik osa meie igapäevaelust, aga see tähendab, et mõtlemises ja käitumises tuleb sisse viia suuri muudatusi, see ei puuduta ainult naiste kohtlemist, vaid arusaama inimestevahelisest võrdsusest sellel on väga laiaulatuslik mõju ja seetõttu on sellele ka vastasseis praegu nii suur. naised teevad ära põhilise töö, et lähtuda siin just teaduspõhisest lähenemisest, kuid tööd on veel väga palju ees, et see muutuks äh, osaks kõigi igapäevaelust ja seetõttu suur tänu kõikidele kolleegidele, kes raportisse panustasid ja tegid koostööd väga konstruktiivselt, ma tahaksin nad välja tuua. ainult äh, sellise tõhusa koostöö kaudu ja tulemusel on meil nüüd selline tasakaalukas tekst. aga avalikkuse jaoks sooline võrdõiguslikkus on jätkuvalt tundmata või vastumeelne mõiste. praktikas tähendab see soolise perspektiivi kaasamist elluviimisesse, koostamisse, järelevalvesse ja poliitikate hindamisse. see hõlmab naiste ja meeste vahelist võrdsust, raport toob välja need vajalikud sammud selleks, et teadlikkust tõsta ja tegelikkust muuta. kolm punkti, miks me peame soolist võrdõiguslikkust toonitama, on järgnevad. esiteks, tegemist on protsessiga, et soodustada soolist võrdõiguslikkust poliitika vallas. selle mõju on horisontaalne. see on üks kontseptsiooni kahest aspektist teine on meeste ja naiste esindatus poliitika valdkonnas ning see mõjutab ka poliitika tulemust. paraku rahvusvaheline kogukond ei ole otsustamisprotsessi käigus ta täiel määral ette näinud. parlament on välja tulnud erinevate resolutsioonidega, meil on soolise võrdõiguslikkuse struktuur, aga analüüs näitab, et süsteem on väga killustunud ja see ei ole tõhukas. meil on vaja korrektiivmeetmed sisse viia, kui me tahame vältida selle lagunemist ning kõige parem viis, kuidas soolist võrdõiguslikkust soodustada, on olla heaks näiteks, olla ise selleks eeskujuks ja käituda vastavalt aluslepingutes on kõik põhimõtted kirjas ja Euroopa Liidu institutsioonid saaksid olla siin väga heaks eeskujuks elluviimisel, seetõttu raportis üritasime üles ehitada institutsioonide ülese võrgustiku, kaasates ka komisjoni ja nõukogu. mina arvan, et sootundlik poliitika ko koostamine aitab paremini aru saada sellest, kuidas nii naised kui meha, mehed saaksid kasu võrdõiguslikkusest parlament ei ole veel kaugeltki neid eesmärke saavutamas. loodetavasti saame nüüd minna järgmisesse etappi, et järjest ambitsioonikamalt seda kõike ellu viia. aitäh, proua raportöör ja nüüd on meil vaba mikrofon. paljud on sõna soovinud kuigi selleks on ette nähtud viis minutit, ma annan teile natukene rohkem aega, aga palun tehke lühidalt, et ka teie kolleegid saaksid sõna. kõigepealt äh, kolleeg Jurova, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. ma tahaksin tänada kolleeg Millerit, see on väga oluline, et parlament oleks siin eeskujuks ja näitaks, milliseid võimalusi me anname oma naispoliitikutele kõikides parlamendi ametikohtadel. tööd on veel väga palju vaja teha ja seetõttu mina usun, et parlamendi hierarhiaga sellega arvestaks ja tippkohtadel oleks vähemasti nelikümmend protsenti naisi. oluline on luua ka vastavad tingimused, et naised saaksid neid ülesandeid täita, ma leian, et see raport on väga positiivne, aga teatud asjade vastu olen ma ka, nimelt et sooline võrdõiguslikkus oleks koolituse ülesanne, et igal komisjonil oleks oma tegevuskava ja nii edasi, ma arvan, et see oleks lihtsalt äh, liigne halduskoormus ja sellega me eesmärke ei saavuta. kui võetakse vastu muudatusettepanekud, mis neid kajastavad, siis ma ei saa seda raportit kahjuks toetada. ma just palusin, et te oleksite kokkuvõtlikud, et võimalikult paljud inimesed saaksid sõna. proua Ward, palun uh,. aitäh, proua president, täna on minu sünnipäev, homme on kaheksas märts, rahvusvaheline naistepäev ja homme on täiesti juhuslikult ka minu ema sünnipäev ja mul on hea meel, et nende oluliste päevade raames tähistame ka naiste õigusi ja võrdõiguslikkust ning meie hääletame raporti üle, kus mina olin kaasautoriks, kus tuuakse välja parimad praktikad just institutsioonide ja institutsioonide vahelise võrdõiguslikkuse raames naiste õigused ja võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu jaoks olnud äärmiselt oluline ja seetõttu on väga sobiv, et rahvusvahelisel naistepäeval me analüüsime seda, kuidas me siin käitume, kes otsuseid teeb ja kas naised on esindatud äh, kõikidel tasanditel. oluline on, et naised ja mehed panustaksid muutuste elluviimisesse, mina toetan seda raportit. proua Tomasek ma sada protsenti toetan naiste paremat kaasatust poliitikasse ja ühiskonda, nii me saavutame paremaid sotsiaalpoliitikaid, mida ellu viia. nii naiste kui meeste puhul ma arvan, et äh, siin tuleb toetada ka naisi äritegevuses ning ettevõtetel peaksid olema rohkem andmeid selle kohta, kuidas paremini areneda. Euroopa Liit peab siin võtma juhtrolli, et toetada naisi nende karjääris, aga paraku ma ei saa seda raportit toetada, sest see läheb vales suunas. ma ei ole mitte kunagi näinud halvemaid ettepanekuid selleks, et harmoneerida äh, eraelu ja tööelu, me ei saa sellist sekkumist lubada. poliitikat totalitaarrežiimides ka ei soovinud mitte kunagi selliseid asju ellu viita. suur tänu vastu mitte nii, nagu eelkõneleja, mina sooviksin täiesti toetada äh, proua raportööri, nii et äh, ma olen veendunud, et ähm, see raport võetakse homme suure häälteenamusega vastu ja see on äärmiselt oluline, see on äärmiselt aktuaalne ka rahvusvahelise naistepäevaga, see näitab ka, et äärmiselt oluline on soolise võr-, ähm, soolise võrdõiguslikkuse ja süvalaiendamise ähm, edasiviimine siin, see puudutab mitte ainult komisjonide esimehi, vaid see puudutab ka näiteks seda ettepanekut, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse mõjuhinnangu sisseviimist et me vaataksime üle ka omaenda otsused, mida siin kojas langetatakse ja samuti, mis puudutab sooteadlikku eelarvestamist, sest see sõltub nii Euroopa Parlamendi, kui see on ära toodud nii Euroopa Parlamendi kui ka nõukogu otsustes. nii et oluline on see, et sõnadele järgnesid ka teod, oluline on see, et see ka praktikasse ellu viiakse, sest oluline on ka see, et ähm, soolise võrdõiguse süvalaiendamise võrgustik siin ähm, majas ka mm, ellu mm, tegutseda saaks ja samuti on see oluline ka vastav aruanne. seveda se želim najprej zahvaliti poročevalki za dobro opravljeno delo. suur tänu. mina sooviksin tänada raportööri te hea tehtud töö eest. ja arvatavasti on see mm, kokkulangevus, et homme on rahvusvaheline naistepäev. ma arvan, et me peaksime selliseid teemasid arutama ka teistel päevadel ma usun, et ähm, ebaõiglust on väga palju veel paljudes valdkondades, eriti mis puudutab ettevõtluskeskkonda ja eriti mis puudutab naiste esindatust äh, ettevõtete juhtpositsioonidel, seal on, seal ei ole võrdõiguslikkus veel tagatud tähtis on see, et ühiskonnas, poliitikas toimuksid muutused, et naised oleksid rohkem kaasatud ka otsustusprotsessi ettevõtetes, see kindlasti parandaks ka nende ettevõtete tõhusust. tähtis on ka see, et me jõuaksime ühel päeval see, selle hetkeni, et meil ei oleks vaja enam kvoote kehtestada selleks, et naised oleksid ka võrdõiguslikult esindatud el impacto de género en las políticas públicas no es una cuestión solamente. et kui me vaatame, millised äh, mõjud on äh, poliitikale soolisel võrdõiguslikkuse süvalaiendamises, siis äh, tegu on ähm, Euroopa Liidu poliitikaga ja oluline on see, et siin tagatakse naiste-meeste võrdõiguslikkused, see on, siin on tegu inimõigusega, põhiõigusega vastavad meetmed tuleb võtta ja tuleb arvestada soolise võrdõigusega süvalaiendamisega nende meetmete rakendamise käigus. ja meie tervitame seda, et Euroopa Parlament kõikide oma tööde puhul viib läbi ka jätku-uuringu äh, sel viisil me saame tagada läbipaistvuse ka selles osas, kuidas äh, jõukus jaguneb ja mina tervitan seda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 soolise süvalaiendamisega seoses tuleb arvestada ka seksuaalsete vähemuste õigusi ning nende soolist identiteeti ning samuti räägitakse meeste ja naiste ja kõigi teiste identiteetide õigustest. mis identiteetidest siin räägitakse? kas nad on olemas? ning lisaks öeldakse veel, et Euroopa Liit peaks toetama poisse, tüdrukuid, naisi, mehe ja teisi soolisi identiteete et kas siis need isikud ei ole lõpuks poisid ja tüdrukud ning rõhutatakse veel äh, sooliselt neutraalse keele kasutamise tähtsust ja nõutakse kursuste korraldamist äh, äh, sooliselt neutraalse keelekasutuse tagamiseks tõlketeenistustes ning kolleegid Naiste Õiguste Komisjonist, te ei saa seda ju tõsiselt mõelda. sest me, me muidu ei mõistaks meeste ja naiste võrdsuse tõelist olemist ning äh, paluksin teid seetõttu toetada homsel hääletusel alternatiivettepanekut, mis äh, asendab selle jabulduse. aitäh, proua president. tahaksin soovida kõigile homset meeldivat naistepäeva paraku käesolev raport ei muuda seda päeva kuidagi särastavamaks ega paranda naiste olukorda. ei anna naistele paremaid töökohti ega väärtusta naiste tööd kodus või, või mujal ega vähenda diskrimineerimist. see raport kavatseb teha FEM komisjoni superkomisjoniks, mis on kõigist teistest komisjonidest üle ning rikub seega parlamendi kodukorda ja tasakaalu. ning äh, paljundab menetlusi, mis on bürokraatlikud ja asjatud ning äh, vähendab seda Euroopa ja läbipaistvuse kogust, mis meie käsutuses on, ning sisuliselt juhib tähelepanu naiste probleemidelt eemale, seetõttu mina paraku seda toetada ei saa. asi puudutab äh, naiste ideoloogia rakendamist Liina raportis. siin nõutakse võrdseid õigusi naiste ja meeste vahel ning lisaks seksuaalvähemuste võrdseid õigusi töökohtade saamisel, seda ei olegi mõtet kommenteerida. seda, sellest võiks rääkida järgmiste valimiste juures lihtsalt, mida Saksamaal tehakse suure eduga. Liina raportis on, räägitakse kahest eelisest ja raport äh, raportis äh, räägitakse kõik nendest, nendest väidetavatest eelistest, mis siis parlamendil pärast selle rakendamist oleks. härra Kelly. kõigepealt äh, suur tänu proua Woodile äh, su-, soovin õnne proua Uudile sünnipäeva puhul ja minu emal on sama sünnipäev. juba seitsmekümne kolmandast aastast on asi nii, et Äh, naised, kes abiellusid, pidid äh, lõpetama töötamise avalikus teenistuses. Euroopa Liidu mõjul on see regulatsioon muudetud ning loomulikult on see olnud mõistlik. Euroopa Liit on näinud äh, soolise, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisel ja muide, meil just toimusid su-, üldvalimised ning meil olid esimest korda kvoot naiskandidaatide jaoks, et pidi olema neid vähemalt kolmkümmend protsenti, nii et ning päris paljud inimesed olid selle vastu. nii et naisi valiti nüüd äh, rohkem. ja, ja tundub, et see oli siiski vajalik selle võrdse, võrdsuse saavutamiseks aitäh, härra Kelly. ning nüüd saab sõna volinik Jourova. Madam President, honorable members, I would like austatud proua president, austatud parlamendiliikmed, tahaksin proua Linarit tänada raporti koostamise eest soolise süvalaiendamise osas Euroopa Parlamendis. süvalaiendamine on oluline vahend võrdsuse saavutamiseks meeste ja naiste vahel. Euroopa Liidu seisukohast on siin tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga kaheksa, mis ütleb, et kõigis oma tegevustes Euroopa Liit soodustab ebavõrdsuse kaotamist ning võrdsuse suurendamist meeste ja naiste vahel. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ei ole seetõttu mingi valikuline asi, vaid meil lasuv kohustus. kõik institutsioonid, sealhulgas Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament, seisavad silmitsi püsivalt väljakutsega kuidas rakendada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine ning kuidas suurendada selle tõhusust. nõndanimetatud äh, kahetine lähenemine, kus ühelt poolt on konkreetselt sihitatud äh, võrdsuse saavutamise meetmed ja teiselt poolt üldine võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on osutunud edukaks ning seda mitte ainult Euroopa, vaid ka siseriiklikul, regionaalsel ning kohalikul tasandil. komisjon järgib seda lähenemist ka hiljuti avaldatud strateegias eh, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist soolise võrdõiguslikkuse osas. ning see strateegia kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise põhimõtetega rõhutab vajadust lõimida soolise võrdõiguslikkuse mõtlemine kõigisse Euroopa Liidu poliitikasse ja seadusaktidesse ning eh, praktikas äh, arvestatakse sellega kõigis Euroopa Liidu tegevustes, see tähendab, et äh, kaalutakse komisjoni tegevuste mõju nii meestele kui naistele ning vajadusel kohandatakse neid tegevusi selleks, et äh, tegevused edendaksid võrdsust meeste ja naiste vahel ning ebavõrdsus ei jätkuks. selleks, et teostada süvalaiendamise seiret praktikas, ütlebki strateegia, et komisjon kaalub äh, raporti avaldamist soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise osas aastal kaks tuhat seitseteist. komisjoni talituste vaheline meeste ja naiste võrdõiguslikkuse töörühm, mida juhib äh, justiits- ja tarbijate peadirektoraat, mängib olulist rolli süvalaiendamise rakendamisel komisjonil ning tahaksin soovida proua Voodile sünnipäeva puhul õnne ning kõigile meile homme head naistepäeva. aitäh teile tähelepanu eest. tänan, volinik. ning ühineme teie õnni-.